kaks on komisjoni avaldus Valgevene tuumarajatiste ohutuse kohta. volinik, palun. härra volinik, teil on sõna. My dear colleagues, honourable austatud kolleegid, austatud parlamendiliikmed. volinik Anette nimel tahaksin kõigepealt tänada austatud parlamendiliikmeid teil eh, küsimuste eest, mis puudutavad Euroopa Komisjoni tegevust tuumarajatiste ohutuse tarvis Valgevenes. tahaksin teile anda eh, ajakavastatud eh, uut teavet selle kohta, kuidas me tegeleme selle tuumarajatisega. tuumarajatiste töö peab olema kõige kõrgemate standardite kohane. tuumarajatiste ohutus on võtmeprioriteet Euroopa Komisjoni jaoks, nii nagu Energialiidu strateegia seda ette näeb, samal ajal toetame me, tõhustame koostööd, läbipaistvust ja usaldussuhteid, kasutame kõiki neid instrumente, mis on meie käsutusel selleks, et tagada kõige kõrgemaid võimalikke ohutusstandardeid tuumarajatiste puhul nii Euroopa Liidus kui rahvusvaheliselt. see on täiesti äh, küsimus, mille üle me läbi ei räägi. Euroopa Liidu äh, ja Valgevene tuumarajatiste ohutuste alane koostöö. see on see lähenemine, mida me oleme alati kasutanud Valgevenega. tuumarajatiste ohutus ning radioloogilise kiirguse kaitse on alati olnud äh, võtmefookuses meie arvamuste vahetuse puhul. alates juba kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Euroopa Liit Valgevenesse pakkunud Valgevene tuumarajatistega tegelevate ametivõimudele eh, Euroopa Liidu eh, tuumarajatiste ohutuse standardite levitamist, eh, kaasates neid koolitustesse, sealhulgas ka litsentsi andmise tingimustesse ning ka toimimis- ja opereerimispraktikatesse. seda on nii tuumarajatiste loomisest kuni nende tegevuse lõpetamiseni kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates on olnud eh, üks Euroopa Liidu ekspert Minskis alati kohal, kus me oleme eh, tugevdanud eh, tuumarajatiste projektiga konsulteerimismenetlust juba al-, selle algusest alates, eesmärk on Euroopa Liidu täppisteadmisi selles alas toetada ja laiendada ning öö, oleme püüdnud koostööd teha selleks, et Valgevene tuumarajatised vastaksid kõige parematele rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas ohutuse alal Äh, Valgevene pädev äh, amet on omaenda tehnilises pädevuses äh, selle heaks kiitnud, aga komisjon leiab, et Valgevene vastava ameti sõltumatust tuleb edasi toetada, seirates olemasolevaid arenguid siis mis puudutab tuumarajatiste stressiteste nagu ma ütlesin, siis avatus ja läbipaistvus on ülioluline, kui me räägime tuumaohutusest. töötame koos oma naabritega avatud moel ning äh, info ja täppisteadmiste äh, vahetusest on võimalik mõlemal osapoolel äh, osa saada. niimoodi rajatakse usaldussuhet ülesse ning rahvusvahelise aatomienergia agentuuri äh, spetsialistide tuge äh, hindab äh, Valgevene kõrgelt selleks, et ohutusstandardeid tagada. kõigepealt, enne kui ma räägin konkreetselt Ostrovetsi tuumarajatise stressitestidega, tahaksin ma selgitada kahte asja, mis on olulised selleks, et aru saada kogu sellest protsessi kulust. esiteks, tuumarajatiste stressitestid Euroopa Liidus ja kolmandates riikides viiakse läbi vabatahtlikkuse alusel, kui me vaatame eh, seaduse silma eh, vaatenurgast, siis Euroopa Liit ei saa tegelikult ühtegi liikmesriiki sundida ega ka kolmandat riiki sundida, kes tuumaenergiat kasutada tahavad, eh, siis läbi tegema selliseid stressiteste. sellegipoolest, siin on poliitiline pühendumus Euroopa Liidus vähemalt stressiteste läbi viia ning äh, julgustame seda tegema ka teistes äh, riikides Äh, mitte ainult äh, riskianalüüsis ja hinnangus äh, ei peaks me olema jätkusuutlikud Euroopa Liidu tuumarajatiste puhul, aga sarnaseid stressiteste peaksime läbi viima ka naaberriikides ja maailmas tervikuna ning komisjon on toetanud stressitestide ettevõtmist ka Euroopa Liidu naabruskonna riikides ning julgustav on see, et Ukraina on juba vabatahtlikult osalenud sellises Äh, analüüsis ning Armüün, Armeenia teeb seda samuti äh, ning äh, rahaliselt toetab seda protsessi ka Euroopa Liit. edasi. muidugi stressitestid kuuluvad liikmesriikide ja riikide pädevusse, seda teeb operaator ning vastavad pädevad ametid seiravad seda protsessi liikmesriikides või kolmandates riikides pärast seda, kui analüüs ja stressitestid on läbi viidud ning hinnangu Äh, tulemustest on teada antud, saab komisjon äh, vaadata üle need tulemused, seda Euroopa Liidu tuumarajatiste ohutuse ametitel abiga. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunis äh, komisjoni algatuse alusel mitmed naaberriigid, sealhulgas ka Valgevene, ütlesid, et, et nad on valmis võtma ette tuumarajatiste stressiteste, kirjutades alla deklaratsioonile mis puudutab tuumarajatiste ohutuse stressiteste. sellest alates oleme palunud, et äh, Valgevene viiks läbi tuumaohutuse stressiteste. komisjoni eksperdid, vabandust, komisjon ootab äh, nõukogu järelduste valguses veebruaris kaks tuhat kuusteist, et Euroopa Liidu Valgevene koostöö areneb edasi ka selles vallas positiivselt millised on siis järgmised äh, sammud, mida komisjon peab ette võtma? komisjonile anti Valgevene poolt teada, et nüüd on olemas õiguslik instrument, äh, mis puudutab tuumarajatiste ohutuse stressiteste, äh, milles arvestatakse Euroopa Liidu ähm, spetsifikatsioone. Valgevene on ka Ostrovetsi stressitesti protsessiga algust, protsessiga algust teinud eh, ning komisjonile antakse teada tulemustest kahe tuhande kuueteistkümnenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks. meie poolt eh, vajalikud eh, ettevalmistused järelanalüüsiks on juba käima läinud ning nüüd on see ka Euroopa tuumaohutust äh, tagavate ametite grupi äh, päevakorras komisjoniga koos. see ekspertide grupp äh, korraldab selle analüüsi tulemuste ülevaatamise niipea, kui me oleme saanud Valgevene siseriikliku hindamisraporti. kuna see on juba omast küljest positiivne areng, tahab komisjon kiirendada ka Äh, protsesse, äh, mis puudutavad rakendused äh, Valgevenes niimoodi, et saada kätte see stressitesti raport niipea kui võimalus, võimalik. seetõttu meie teenistused valmistavad ette tehnilist missiooni järgnevate kuude jooksul Valgevenesse, et edusamme ühiselt arutada. kokkuvõtteks tahaksin teile tagada, et komisjon on täielikult pühendunud tuumarajatiste ohutuse küsimuse tõstatamine see Valgevene ametivõimudega igal tasandil. me toetame äh, kõige kõrgemate tuumarajatiste ohutusstandardite levitamist Valgevenes koos oma rahvusvaheliste partneritega. tahaksin samuti teile tagada, et me oleme tugevalt kontaktis äh, teiste liikmesriikidega, ka naaberriigiga, äh, Leeduga, selleks et tagada Ostrovetsi tuumarajatise Äh, parimat äh, võimalikku ohutustaset. Euroopa Parlamenti hoitakse kursis kõikide arengutega, äh, kui need aset leiavad. suur tänu! suur tänu teile, härra Stiljanidis ja nüüd alustame debatiga, esimesena saab sõna härra Mamikins, palun suur tänu teile, äh, president, äh, austatud kolleegid, austatud äh, volinik. kuna Valgevene tuumarajatis plaaniti juba kaheksakümnendates, aga Tšernobõli õnnetus toimus tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal, siis alus pandi sellele tuumajaamale kümme aastat tagasi. kaks tuhat kolmteist alustati selle ehitamist ja kümme miljardit USA dollarit peaks maksma minema äh, selline eh, vee baasil reaktor on eh, praegu kasutusel ka eh, Soomes, sellist tüüpi reaktor. rahvusvahelise kogukonna hirm ja leetlulaste hirm on arusaadav, sellepärast et Vene, Valgevenel ei olnud oma territooriumil mitte kunagi varem tuumarajatist ning äh, ei ole päris kindel, kas nad suudavad seda korralikult opereerida ning nende hirmude valguses äh, peaks Valgevene viima läbi tuumarajatiste stressitestid, eh, seda eh, eh, Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri egiidi all ning viima läbi ka laiapõhjalise keskkonnamõju hinnangu, eriti just joogivee kvaliteedi ja allikate osas, mm, mida jagab ka Leedu kui Euroopa Liidu sanktsioonid äh, Valgevenelt äh, võeti ära, lähevad äh, kahe riigi suhted hästi edasi ja Ostrovetsi tuumajaama küsimusele leitakse lahendus kiiresti, eriti Eh, kui me eh, mõtleme tuumaenergiale, eh, siis ei saa olla teist võimalust kui multilateraalne koostöö kõikide osapoolte poolt otseselt või kaudselt, ükskõik siis kas Valgevene, Leedu või Euroopa Liidu poolt või siis ka Vene Föderatsiooni poolt, kes seda tuumarajatist ehitab praegu, või mõne teise kolmanda osapoole poolt. ja tuumaenergia on kõige keskkonnasõbralikum suur tänu! aitäh. ja nüüd palun proua Fotiga. E, suur aitäh. me räägime Valgevenest ja Valgevene on just see riik, mis kõige rohkem Tšernobõli katastroofi all kannatas. hinnangute kohaselt kakskümmend kolm protsenti Valgevene territooriumist äh, sai kahjustada sellest tulenevalt on ka Valgevene olnud äärmiselt ettevaatlik oma poliitikas tuumaenergia suunal. ja Valgevene ei ole soovinud osaleda väga suuresti tuumajaamade projektides. seejärel aga poliitika muutus ning nüüd Valgevene soovib jällegi osalust. muuhulgas Venemaa oma föderatsiooni raames viib läbi äh, keerukad poliitikad, Ostrovets on äh, segaprojekt, ühisprojekt äh, Valgevene ja Venemaa vahel, kus väike osalus tuleb veel ka rahastamises Soomest. asub Ostrovets viiekümne, kümne kilomeetri kaugusel Leedu pealinnast, Valgevene ning Leedu piiril ning see territoorium, kus äh, tuumajaam asub, äh, on ka veel äh, maavärina ohtlik piirkond. lisaks sellele käib ka õhuliiklus üle selle piirkonna, nii et ma loodan, et see asukohta vähemalt muudetakse. see on hädavajalik. miks ma sellest kõigest räägin? selleks, et esiteks rõhutada, et Valgevene ei ole kinni pidanud kõikidest lubadustest mis on Espoo konventsiooni saantud ning äh, Valgevene pole ka piisavalt selgitusi andnud. lisaks sellele, sellel territooriumil elab samuti poolakaid, kaasmaalasi, kes on samuti äh, avaldanud meelt äh, tuumajaama ehitamise vastu. suur aitäh, Austrevitšius! kui lubate, räägin mina leedu keeles. lugupeetud president, head kolleegid. Ostrovitsi eh, tuumajaam peaks olema odavaim, mis on kunagi esi-, ehitatud Venemaal või kuskil mujal, nii on öeldud. kui ma seda kuulen, siis see tekitab minus hirmu ja tegelikult ma arvan, et ega keegi ei saaks rahulikuks jääda ja see võiks olla isegi naljakas, kui see nii poleks, see tuumajaam äh, ehitatakse äh, lihtsalt äh, kokku hoides nii palju kui võimalik. ESPO ja te, ka teisi rahvusvahelisi konventsioone rikutakse sellega, ei ole läbi viidud ka mm, surveteste. see ehitatakse samuti Euroopa Liidu piirile peaaegu kolmkümmend kilomeetrit Vilniusest eemal, see on ebaseaduslik ehitis ja ka ebaturvaline. vabandust, härra volinik, aga teie selgitused ei ole ka piisavad. otsus see tuumajaam ehitada oli Moskva poliitiline otsus ehk siis nende otsus sinna energiajaama ehitada, me peame silmad avama enne, kui liiga hilja on ja katastroof käes. tegemist on diktaator Lukašenkoga, kes üritab äh, tuumariiki üles ehitada, ta ei ole õppust võtnud Tšernobõli katastroofist. daamid ja härrad, kas meie ikkagi oleme siis? ma tahaksin meelde tuletada kõikidele, et tuumaõnnetused äh, piire ei tunnusta siin on ainult üks lahendus võimalik, see ebaseaduslik ehitustöö tuleb lõpetada. Astrovitsi projekti äh, saaks kaaluda ainult siis, kui toimuks kriitiline dialoog äh, ja kui ka Euroopa Liidu komisjon saaks silma peal hoida. me peame nii Minski kui Moskva suunal tegutsema ja me peame ära kasutama kõiki olemasolevaid äh, Äh, viise mõjutamiseks. ma ei saa aru, miks Euroopa Liit ei võiks kasutada ka siin ära oma kogemusi tuumaläbirääkimiste üle Iraaniga, rääkides näiteks asjust ähm, Valgevenega. suur aitäh, härra Maštalka! suur aitäh! Äh, lugupeetud president, head kolleegid! tunnen head meelt, et saan sõna võtta niivõrd tõsises küsimuses nagu tuumaseadeldiste turvalisus. seda mitte ainult seoses uue tuumajaama ehitamisega Leedu äh, Valgevene piirile. vastavalt statistilistele andmetele esimesest maist neli tuhat, äh, nelisada nelikümmend äh, tuumareaktorit on toiminud erinevates riikides ja üle saja kolmekümne tahetakse veel juurde ehitada, muuhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriikides. hiljuti tähistasime äh, Tšernobõli äh, katastroofi kolmekümnendat aastapäeva, äh, selle õnnetusjuhtumi kolmekümnendat aastapäeva. me oleme, tulime kokku ka kodanikuühiskonna esindajatega ja arutasime selle katastroofi tagajärgi. eksperdid on kinnitanud, et uue tuumajaama ehitamine tähendab seda, et tuleb täita kõik praegused nõuded ning seda peab ka äh, Ehm, kontrollima vabaühendused. samuti tuleks äh, vaadata tuumaseadeldiste ohutust vanades liikmesriikides nagu Belgia ning pea mainima ka Ukrainat, kus tuumajaamad on peaaegu et äh, sõjatandril me peame arutama neid küsimusi, vaatama, kuidas me saaksime õnnetuste juhtumise ohtu äh, vältida, tagada piisavat julgeolekut ja energiaga varustatus. senor Rope suur aitäh, härra Roope. suur aitäh, head kolleegid, härra volinik. suur aitäh, et olete nõus osalema selles arutelus, see on väga oluline kogu Euroopa jaoks. kahjuks valmistab mulle pettumust see, et volinik Alniete ei saanud äh, tulla vastama niivõrd olulisele küsimusele, mis on tema pädevuses ja mis puudutab ohte, mis on seotud äh, tuumajaamadega, mis ehitatakse Euroopa Liidu piiride lähedale. samuti olen peetunud selles, et komisjon on niivõrd hooletult sellesse suurde probleemi suhtunud. Astrovetsi tuumajaama ehitamine leiab aset, rikkudes mitmeid rahvusvahelisi standardeid. komisjoni märkavanded on väga ametlikud ja valele teele juhtivad. räägin Kalniete varasemast vastusest mulle, ta ütles, et test on läbi viidud, aga tegelikult seda ei ole tehtud veel Valgevene väidab, et täidetakse kõiki äh, konventsioone, samas aga me teame, et ESPO konventsiooni rikub äh, Valgevene. Valgevene täiesti eirab äh, tehtud järeldusi, miks aga komisjon midagi ei tee? sest et komisjon on nende konventsioonide liige. palun mõistke meie muresid. tuumajaama ehitatakse Euroopa Liidu-Leedu piirile autoritaarse riigi poolt ja Vene kätega. Nad peavad rahvusvahelisi standardeid täitma, me teame, milline on nende äh, poliitiline kultuur, kui, millised on lood läbipaistvusega. Minsk on äh, maas alanud toimunud õnnetuse ning kogu see ehitus äh, on tegelikult väga hooletult läbi viidud, kohale ei ole kutsutud ka rahvusvahelise tuumaagentuuri esindajaid, väga palju läbipaistvusega äh, probleeme. Valgevene ei ole ka mõjuhinnangut koostanud äh, selle kohta, mis juhtub Leedu jõgedega, ega ei ole äh, lennuõnnetuste vastaseid teste läbi viinud ega, ja on ka ignoreerinud igasuguseid seismoloogilisi äh, teste komisjon teab, et eh, tuumaküsimuste reguleerija Valgevenes ei ole sõltumatu, see tähendab seda, et ohutus siin ei sõltu ekspertidest, vaid valitsusest. Eh, tegemist on mittedemokraatliku riigiga. seega ma pöördun komisjoni poole ja nõuan, et te koostaksite omalt poolt eh, tegevuskava millega Valgevene peaks nõustuma ja mille kohaselt peaks Valgevene täitma kõiki läbipaistvus- ja ohutusstandardeid rahvusvahelisel tasandil. see oleks selge sõnum Minskile, see tuumajaam, mida ehitatakse praegu eirates turvanõudeid, on konfliktis kõikide ausa kaubanduse põhimõtetega. aitäh. härra Roope, teil on sinise kaardi küsimus härra Arnotilt, kas te nõustute? jah. suur aitäh, lugupeetud president. ja tegemist on teemaga, mis on laiem kui Euroopa Liit. tegemist on rahvusvahelise teemaga Te rääkisite palju sellest, mis komisjon peaks tegema selle juhtumi puhul. mainisite ka rahvusvahelist äh, tuumaenergia agentuuri, ma tahaksin teada, te siin ei rääkinud mingitest konkreetsetest äh, asjadest, mida nemad peaksid tegema, kas te saaksite äh,, kas te saaksite ütelda, mida nemad saaksid rohkem teha? aitäh selle küsimuse eest, see olukord on väga keeruline esiteks, see asukoht äh, valiti alles pärast seda, äh, valiti välja enne ja alles siis kutsuti eksperdid kohale, see on poliitiline otsus. see, et Valgevene lubas äh, survetestid läbi viia, see on juba kahtlane, aga ei ole seda teinud ning komisjoni on petetud tegelikult ka volinik ütles ju, et, et need testid on läbi viidud. on terve rida konventsioone ja see kes-, küsimus vajab selgitamist. tuleb tagada, et turvanõuetest kinni peetakse, sellepärast et hiljem, kui äh, õnnetus juhtub, siis me kõik kannatame. suur aitäh, härra Etri! suur tänu! IAEA äh, jälgib äh, olukorda kogu maailmas, lähtudes ÜRO põhimõtetest. tegemist on selge juhtumiga, kus Euroopa Liit ei äh, tegutse piisavalt. kui Valgevenes arendatakse tööstust, mis puudutab nende naabreid, siis peaksid nad pöörduma IAEA poole ja ÜRO poole. ilmselgelt Valgevene ja ükskõik milline teine riik, kes soovib tuumaenergiat arendada, peaks äh, lähtuma olemasolevatest rahvusvahelistest reeglitest. mina isiklikult toetan ka Ühendriigis tuumaenergia laiendamist ja kõik arengud peavad jälgima eh, Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri eh, põhimõtteid, eh, nii nagu ka kõik teised suveräänsed riigid peavad saama oma riiki arendada nii, nagu nad soovivad, kui nad lähtuvad rahvusvahelisest õigusest kui rahvusvahelist õigust rikutakse, siis on tegemist ÜRO kompetentsiga. Euroopa Liit soovib mõju ja võimu, kaubanduskokkulepped on Euroopa Liidu ettekääne, mitte põhjus kodanike ellu sekkumisega soovitakse mõjutada naabrite tegevust ja elu, igaüks rahvusriigina peaks toetama Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri ja hoiduma kiusatusest sekkuda äh, suveräänse sõltumatu riigi asjadesse, peab kasutama olemasolevaid rahvusvahelisi õigusi ja kui seda rikutakse, juhul, kui seda rikutakse, siis kasutada ÜRO mehhanisme. tegemist on äh, konventsioonidega, mida meie suveräänsed riigid peaksime austama ja kasutama. ei ole mingisugust nõuet Euroopa Liidul tegutseda äh, ühtse üksusena sellises küsimuses, äh, kui justkui supervõim või föderaalriik, selleks ei ole vajadust, meil on seadused, meil on vastavad ametid, kui reegleid või seadusi rikutakse nii olulisel teemal nagu tuumaenergia, siis me peame kasutama ÜRO-d olemasolevaid ametivõime ja tagama, et meie kodanikud on piisavalt kaitstud õigel viisil, ilma võimaldamata poliitilistele ambitsioonidele, manöövritele sekkida, sekkuda teiste ellu, aitäh yes.! suur tänu, järgmisena härra Le Breton, palun. suur tänu, president tuumakatastroofid on ühed äh, hullemad ohud, mis meid äh, ohustavad. Tšernobõli äh, õnnetus kaheksakümne kuuendal ja Fukushima kaks tuhat üksteist vajavad tõsiseltvõtmist. sellepärast on õigustatud, et Euroopa Parlament tunneb muret Valgevene tuumarajatise ohutuse osas kus Valgevene on ehitamas ehitist äh, läht-, mis peaks valmima kaks tuhat kaheksateist aastal, teeb muret, mis ei ole stressiteskidega äh, kajastatud nii, nagu on kaks tuhat kolmteist aastal parlament nõudnud. Need stressitestid on vajalikud sammud, pärast Fukushimat oleme näinud, äh, et meil on tohutu hulk tuumarajatisi ja, ja suur hulk naabrite hulgas. meil on vaja tagada tuumaenergia ohutus ja me pe-, ja sellest peaks kinni pidama ka Valgevene. seega on soovitav, et Astravetsi tuumarajatis, mis on vaid viiekümne kilomeetri kaugusel Vilniusest, Leedu pealinnast, on vaja tuumaohutuses kasutada rahvusvahelist koostööd, lähtuda Äh, rahvusvahelise aatomienergia agentuuri poolt äh, vastava lepingu alusel. see ko-, rahvusvaheline koostöö peab jätkuma, lähtudes ÜRO põhimõtetest. õigustatud mure Astravetsi ohutuse osas ei tohiks äh, Euroopa Liidu poolt kasutatud saada selleks, et rünnata Venemaad. Valgevene on Venemaa liitlane kes kaks tuhat viisteist äh, on sinna rajanud õhubaasi ja keegi, kõik mõistavad, et Venemaa on see, kes on äh, Astrovetsi rahastamise taga, seega pöördume Euroopa Liidu poole, ärge kasutage seda olukorda selleks, et veel kord ohtu seada ja halvendada meie suhteid Venemaaga, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Korvin Mikke. suur tänu, daamid ja härrad! lugupeetud volinik, ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, on erinevaid äh, tuumareaktoreid, äh, kallimaid, odavamaid, ohutumaid, vähem ohutumaid. ma ei tea, mis on kõige kõrgemate reeglitele vastav rajatis, aga kui teie seda teate, härra volinik, siis peaks maailmas olema ainult üht tüüpi rajatised, mis vastavad kõikidele standarditele kui te ütlete, et äh, see Valgevene rajatis ei vasta nendele normidele, ma pean seoses selle aruteluga ütlema, et me äh, surume Valgevenet Venemaa suunas, rünnates Lukašenkat äh, juba aastaid, surume me teda Venemaa käte vahele. Lukašenka ei taha olla Venemaa klient Venemaa on tema ainus liitlane, aga see on meie süü, sest iga kord, kui me teda ründame, siis surume teda Venemaa haardesse, aitäh. härra Sorinno, palun. paar päeva tagasi tähistasime me Tšernobõli ähm, katastroofi aastapäeva uue tuumaenergiajaama rajamine selli-, samas riigis, Astrovetsis on äh, pannud liikuma teatud vaimud, me kõik teame, mis toimus äh, Tšernobõlis äh, ja Fukushimas, me teame, kui kohutavad need on, need ei austa riigipiire, võivad tappa tuhandeid inimesi ja hävitavad planeeti tagasipöördumatult Euroopa Liidu kodanik, komisjon on öelnud, et me ei pea muret tundma, mina usun komisjoni ja ma pean uskuma, sellepärast et komisjon, kes seda väidab, on seesama, kes ei suuda lahendada seda et, et kuuskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu äh, tuumajaamadest on juba ületanud oma äh, eluaja. uus Euratomi direktiiv nõuab kolmsada kolmkümmend miljon, miljardit eurot selleks, et kaasajastada tuumajaamu, mis hetkel on kasutusel, ainult kolmandik sellest on kaetud. inimesed protesteerivad, aga komisjon peseb käed puhtuks, puhtaks. hiljuti esitasime volinikule mitmeid küsimusi härra Kanietele seoses Hispaania tuumajaamaga Portugali piire, piirialas ja ta ütles, et komisjon ootab Euratomi direktiivi meetmete ülevõtmist, Hispaania seadusandlusele vastavalt äh, peab äh, operaator tagama ohutuse, seega tuumajaamas, kus on äh, regulaarseid probleeme, ei ole komisjon midagi teinud, lihtsalt ootab ja vaatab pealt, sellest ei piisa. see, mis te ütlesite, et uute tuumarajatiste ohutus, sealhulgas äh, Valgevenes on ohutu, äh, ma tahaksin teada, et komisjon teeb kõik äh, selleks, et tagada ohutus, aga samas ei ole seda tehtud Hispaanias. aitäh, härra Henkel, palun. austatud volinik, me räägime siin tõesti võib-olla mitte väga turvalistest tuumarajatistest, aga tahaksin rääkida turvalisematest äh, tuumarajatistest. Äh, Saksa valitsus oma paanilise otsusega võttis vastu otsuse äh, kõik tuumarajatised sulgeda, mõningad vastuolud tekkisid muidugi sellest, sellepärast et ühest küljest laseb kantsler Merkel ennast pühitseda ja tähistada, kui keskkonnapäästjat, aga mitmeid aastaid samas on juba Genfis Äh, olevat äh, tuumarajatised ja ka Saksamaal olevad tuumarajatised kõige äh, paremaks ja ohutumaks kuulutatud, nüüd pannakse need kinni. kõigepealt tahtis olla Saksamaa muidugi eesrindlane tuumarajatise sulgemises, aga keegi ei tule järele. Prantsusmaa pikendas opereerimisaega kümme aastat ja tahab uusi rajatisi ehitada, USA, Soome ja teised riigid samuti Belgias äh, räägitakse nüüd Fukushima tüüpi äh, tuumarajatise taas võrgulülitamisest, mis on tegelikult ka Saksamaa piiri äh, lähedal. Põhja-Euroopas ehitatakse uusi tuumarajatisi. Jaapanis Fukushima tüüpi tuumarajatised lülitatakse taas võrku. Hiinas üle kahekümne uue tuumarajatise plaanitakse ehitada Äh, maailmas kasutatakse nelisada nelikümmend kolm tuumajaama, äh, mis on veel rohkem kui enne Fukushima katastroofi. Äh, kokkuvõttes on Saksa valitsuse poliitika toonud energiahindade plahvatusliku kasvu kaasa. mitte lihtsalt ei ole me ebasolidaarsed naabrite suhted, aga sakslaste jaoks tähendab see vähem turvalisust ja kõrgemaid e-, energiahindasid. võtame nüüd Rootsi Eh, eeskuju eh, vastu ja lõpetame ära selle tuumarajatiste sulgemise, aitäh! härra Engel, teile tahab esitada küsimuse härra Puhner, kas olete valmis selle vastu võtma? selge, härra Puhner siis palun. härra Henkel, ma tahaksin teie käest küsida, et eh, kas te teate, kui palju protsenti Äh, tuumaenergiast või energiast maailmas äh, kasutatakse ja loodetakse läbi tuumaenergia. kas te saate tõesti öelda, et see on kliimakaitsemeede, vähem kui kolm protsenti muideks tuleb tuumajaamadest äh, ähm, maailma energiast. ja siis turvaliste tuumarajatiste kohta, mis te ütlete Brunsbitli või Felnkrümeri jaamade kohta praegu? jah, tõesti, ma juba olen teile öelnud, et tuumajaamade arv kasvab maailmas ja näiteks äh, Äh, Hiinas on kakskümmend neli uut tuumarajatist, mis äh, praegu rajatakse, äh, nemad näitavad praegu, kuhu tendents läheb ja need intsidendid, millest te räägite, ei ole seotud mitte kuidagi konkreetselt tuumareaktoritega. ma olen nõus ja jään selle juurde, et tuumarajatised Saksamaal on maailma kõige turvalisemad, aitäh kolleeg Selimovitš, palun. suur tänu teile, esimees. Äh, Valgevenes on nüüd kaks tuumarajatist, mida ehitab äh, üks Vene firma. Äh, Vene firmad siis ehitavad seal äh, ning üks koma viis miljardit Rootsi krooni on äh, esimest, esimese osana investeeritud ka Venemaa poolt äh, sellesse tuumarajatisse ning see kõik on äh, toimumas olukorras, kus juba energiast on Valgevene Venemaast täielikult sõltuvuses. üheksakümmend protsenti Valgevene energiast tuleb ühe e-, importija käest ja nimelt Venemaa Föderatsiooni käest Eh, kas te ei näe, et Vene Föderatsioon kasutab energiat relvana, et teisi riike eh, mõjutada ja mõjutada selles suunas, nagu see eh, Kremlile sobib, seda muideks on olnud nii Ukrainas, Poolas, Balti riikides, Armeenias ja mujal, nii et Valgevenes juhtub seesama asi, me peaksime väga korralikult vaatama, mis seal toimub sest nendel projektidel on väga su-, tugev mõju ka teistele riikidele ning see projekt ei ole mitte selle eesmärgiga ellu viidud, mida me arvame, äh, nimelt Euroopa eesmärk on taastuvaid energiaallikaid äh, suurendada, aga teised liiguvad teist teed. Äh, kolleeg Sanchez, palun. suur tänu teile. Tšernobõli katastroof puudutas ka rohkem kui kahte miljonit äh, valgevenelast ning mõjutas ka kogu planeeti. Äh, tuumaenergia ja selle saaste potentsiaalne võib puudutada meid kõiki ning äh, Valgevene täna teame, et ehitab uut tuumajaama hoolimata sellest, et selle vastupidavus stressitesti pole tehtud ning komisjon peaks Valgevenet üles kutsuma mitte edasi jätkama, vaid eh, hoopis eh, taastuvate energiaallikate abil edasi liikuma. pool tuumaenergiast eh, maailmas toodetakse Euroopas, meil on head tehnoloogiad, aga samas teised riigid on, kes tahavad seda samuti teha ning meie peaksime olema igal juhul siin musternäidiseks, me peaksime äh, Äh, selliseid tuumarajatisi, mis tegelikult on potentsiaalsed ohud, ohustajad meie jaoks ja meie planeedi jaoks äh, tele, selle tegevuse lõpetama. Hispaanias on selliseid ka. kolleeg Javor, palun. suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid, me oleme väga palju huvitavaid ja olulisi murepunkte kuulnud ära, mis puudutab ähm, Valgevene tuumarajatise projekti, aga ma tahaksin suunata teie tähelepanu sellele, et ajal, mil me tuumarajatise pärast muretseme, Äh, meie piiri lähedal, tuleb mõelda asjade peale, mis muret tekitavad meie piiride sees. minu koduriigis Ungaris on äh, kaks tuumarajatise üksust, mis on Vene tüüpi, ehitatakse need järgmiste aastate jooksul ja täpselt sama tehnoloogia on tegemist nagu Ostrovetšis, nii et äh, see on Vene tüüpi uus VVER tuhat kakssada reaktor juba on äh, ungarlased ja Ungari valitsus öelnud, et äh, väga paindlikult äh, nähakse Euroopa Liidu õigust tuuma vallas. üks veto oli ainult Euratomi poolt, sellepärast et Venemaa leping ei olnud Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. siin on rikkumismenetlus alustatud, sellepärast et hanke menetlus ei ole vastavalt avaliku hanke menetlusele Euroopa Liidu õiguse alusel vastu võetud Äh, süviti uurimine toimub äh, praegu keelatud riigiabi küsimuses sellesama projekti puhul ning äh, lõpule viidi pilootprojekt sellepärast, et sellel projektil puudus läbipaistvust ning täielikult on ignoreeritud Euroopa Liidu õigusandlust, mis puudutab tuumarajatiste jäätmeid ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal intsident juba Vene Föderatsioonil äh, oli nende reaktoritüüpidega, kas te ostaksite tõesti sellistelt omanikelt kasutatud äh, auto, sest et äh, praegu Euroopa südamesse rajatakse seda Vene tüüpi reaktoriga tuumajaama? härra Javor, kas olete valmis võtma sinise kaardi küsimuse kolleegilt, olge hea siis, härra Jakovtšitš, palun. suur tänu üheksakümne kuuendal aastal Horvaatia kirjutas alla Espoo konventsioonile. mainin seda fakti sellepärast, et te olete toonud välja mõningad detailid, mida me väga hästi teame, mis Ungaris toimub, teame sellest uuest tuumarajatisest, mis kasutab Vene tehnoloogiat. Ehm, kas Horvaatia ei peaks olema mitte ka otsustusprotsessi kaasatud, sellepärast et oleme naaberriigiks teile ja kas te ei arva, et Euroopa Liit peaks ühtse poliitika välja kujundama, kui me räägime tuumaenergiast ja rajatistest? siis tulevikustrateegiat oleks vaja. suur tänu küsimuse eest teile ja olen täiesti nõus äh, ütleb härra Javor, et meil on vaja koostööd liikmesriikide vahel, mis puudutab seda projekti, siis kümme liikmesriiki on osalenud vastavalt ESPO konventsioonile selles protsessis, aga ma endiselt usun, et endiselt ei ole pööratud tähelepanu piisavalt liikmesriikide poolt, eriti Austria ja Saksamaa on tegelikult sügavat muret väljendanud selle projekti tõttu aga ma tahaksin paluda teistel liikmesriikidel, sealhulgas ka Horvaatial, olla lihtsalt aktiivsemad selle projekti suhtes, väiksed riigid, nii nagu äh, Ungari, äh, vajavad suuri investeeringuid ja tuumarajatiste investeering ei ole lihtsalt ühe riigi asi. nüüd järgnevalt kolleeg Epitideios. suur tänu teile, kolleegid, et äh, tuumaenergia on ohutu energialiik, aga selleks, et seda saaks kasutada ka äh, tsiviileesmärkidel, on vaja vajalikke meetmeid võtta ja tagada äh, turvalisus. me peaksime olema ettevaatlikud, kui me räägime siin tuumajaamadest, mida ehitatakse piirialadele ja Euroopa Liidu äh, piirile sellisel juhtumi näide on just Ostrovetsi tuumajaam Valgevenes Äh, meil on siin äh, reservatsioone, me ei tea täpselt, kas see on ehitatud vastavalt kõige kõrgematele ohutusstandarditele, mida kasutatakse ka Euroopa Liidus. ning äh, see tekitab ohutusküsimuse üleüldiselt tuumarajatistele, mida ehitatakse Albaaniasse, Füüromisse ja Türgisse. just eriti Türgi on väga ohtlik riik, sellepärast et see võib küll põhjustada tuumaõnnetuse, kuna eh, nii nagu Valgevene puhul ka ei ole Äh, kasutatud stressiteste, äh, ei ole läbipaistvust ning äh, Türgis esineb ka maavärinaid, seetõttu peaks Euroopa Liit tagama selle, et tuumarajatis Ostrovetsis ning ka teised tuumarajatised, mida ehitatakse, peaks olema vastavad Euroopa Liidu standarditele. järgnevalt palun kolleeg Julie Ward. suur tänu teile, juhataja pean ütlema, et mind teeb kurvaks see, et härra Etridge on äh, koja, saalist lahkunud ning ta tegelikult ei huvitu sellest tõsisest debatist. ta näitab, et ta on täiesti ignorantne, kui ta ütleb, et me peaksime kõik rajama äh, ainult äh, ÜRO õigusandlusele, rahvusvahelisele õigusele, et ohutust tagada. kas te, kas ta ei tea, et kõige võimsam riik maailmas, USA, ei toeta rahvusvahelist kohust, mille on loonud ÜRO. nii et äh, härra Eterich, mis siis sellest saab ja äh, jumal tänatud, et äh, Euroopa Liit on nii valvas mul on hea meel, et tuumarajatise küsimus tõstatati päevakorda parlamendi poolt eh, ja igal juhul peab eh, Valgevene eh, kõik stressitestid ja keskkonnamõjuhinnangud läbi viima, nii nagu rahvusvahelised kokkulepped seda nõuavad ning tagama kõikidele oma naabritele, et keskkond ja inimeste heaolu on tagatud regioonis, sealhulgas ka minu ja härra Heteritši oma. aga muidugi siin on ka laiem taust, sellepärast et tuumaenergia toob kaasa riski ja hinna endaga, mida on raske äh, kaasa arvata. Äh, keskkonnakatastroof, mis tõsise intsidendi puhul äh, juhtuks, on täiesti hoomamatu ja ma kujutan ette, mõtlen praegu Fukushima ellujäämad, ellujäänud inimeste tohutut tervisekahju ja vaimset kahju, inimesed ja sealhulgas lapsed näiteks ei saa välja minna mängima, sellepärast et keskkond on saastunud. olen Äh, tuumaenergia äh, läbipaistvuse äh, kontrollgrupi eesotsas olnud ja töötanud seal. see loodi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal pärast Fukushima õnnetust. tahaksin rõhutada, et me peame saavutama suuremat tuumaalast läbipaistvust ning toetama ka vabakonna organisatsiooni, kes Eh, selle läbipaistvuse suurendamise heaks tööd teevad. tuumaenergiasektor on energiasektoris väga suur tegija, tugevaid eh, subsiidiume makstakse ka riikide poolt ning seetõttu peaks eh, kogukondadega ja tuumaenergia jälgimisametitega ja organisatsioonidega koostööd tehtama selleks, et kõrgemad ohutusstandardid oleksid tagatud. suur aitäh! me oleme päris hästi ajakavas. nii et ma palun, et te ka edaspidi peaksite kinni kõneajast. proua Makovei. katastroofile nukleare aduk muart. suur aitäh. tuumakatastroofid toovad endaga kaasa huku, äh, haigusi põlvkondadeks, äh, hävitavad keskkonna ja elu lihtsalt katkeb. me kõik nägime seda pärast Tšernobõli nägime seda ka, eh, ka mis toimus pärast katastroofi aset leidmist. Euroopa Liidul on kohustus, kui ehitatakse tuumajaama ilma nõuetest kinni pidamata, me peame olema väga tähelepanelikud, eriti just eh, turvalisuse tagamiseks Valgevene tuumajaama Äh, on, seda ehitatakse venelaste poolt, asub see neljakümne kilomeetri kaugusel Leedu pealinnast. Valgevene leiab, et tegemist oleks majanduslikult soodsa äh, tehinguga ja aitaks Valgevenel äh, energiat kokku hoida, vähem Venemaalt osta, see aga ei ole õige. Valgevene sõltub endiselt Vene gaasi osas üheksakümne protsendi ulatuses Venemaast ning lisaks ka selle tuumajaama ehitavad venelased ja rahastavad seda kakskümmend kaks miljardit dollarit ligikaudu läheb see maksma. Leedu süüdistab Valgevenet põhjendatult ja ütleb, et Valgevene ei ole ähm, informeerinud Leedut tuumajaama ehitamisest. keskkonnamõju hinnang ei ole lõpuni viidud. mõju joogiveele, sellega ei ole täielikult arvestatud kõige muu hulgas. lisaks sellele me avastame Ostrovetši jaama kohta üha uut ja uut, aga ainult mingitest kolmandatest allikatest, mitte aga Valgevene võimudelt ei saa me selle kohta midagi teada ja see ei ole normaalne. osad ütlevad, et Ungaris käivad asjad samamoodi Vene rahastamisega, aga tuleb siiski tähelepanu pöörata meie endi ja Euroopa kodanike julgeolekule. kõnelejad katkestati. suur aitäh ja vabandage, ma pidin tõesti katkestama teid, aga te läksite kõvasti üle. härra Scholz. president, juhataja, austatud volinik see, mida me räägime seoses äh, Valgevenega, ei ole mitte tehniline probleem, vaid hoopis äh, tuumsiseline, sisuline küsimus, mis puudutab rahvusvaheliste normide järgimist, sealhulgas äh, ESPO Äh, konventsioon ja Orhusi konventsiooni lisaprotokollid. pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastast äh, uue tuumarajatise rajamise otsust äh, avaldades, kui ei Valgevene ei järgi tuumarajatiste rajamise äh, koha põhimõtte valikut äh, rahvusvaheliste normide kohaselt, äh, siis oleks võimalik teda survestada näiteks Euroopa Liidu poolt. sellegipoolest aga komisjon praegu on täiesti vait näiteks Ukraina küsimuses äh, Ukraina tuumarajatiste kasutamine on nüüd pikendatud äh, aastani kaks tuhat kolmkümmend, kuigi tegelikult rahvusvaheliste standardite järgi tuleks see, see kohe kinni panna. kutsun üles komisjoni tegutsema, sealhulgas eh, äh, äh, Kiiveri protokoll ei ole uutes liikmesriikides, mõningates Euroopa Liidus kolmteist eh, aastat pärast allakirjutamist eh, ja kaks nendest äh, riikidest, kes ei ole seda veel ratifitseerinud, äh, plaanivad juba uute tuumarajatiste rajamist. nüüd härra Puhner, palun. suur tänu. Ostrovetsi tuumaenergiajaam, mida Valgevenesse ehitatakse, äh, rikub mitmeid rahvusvahelisi lepinguid, näiteks Orhusi konventsioon näiteks äh, kohustus äh, viia läbi äh, rajatise stressitestid. kas teie te, ostaksite auto, mis ei ole testitud? mina tahaksin siin öelda, et VVR kaksteist, tuhat kakssada reaktor ei paku sellist äh, turvalisust ja julgeolekut standardit, mida me ootame, sellepärast et äh, surve äh, silindri läbimõõt ei ole soodne, seda reaktorit ei ole lihtne kontrollida. see aga ei ole mitte peamine probleem, oleme juba kuulnud, et Valgevenel ei ole tegelikult rahalisi vahendeid selleks, et tuumaenergiajaama opereerimise kulusid kanda, mis puudutab ohutust, ohutusstandardite toetamist ja tagamist ning samuti ka tuumajäätmete likvideerimist. kas te saate meile, volinik, garanteerida, et e, Euroopa maksumaksja ei pea jällegi e, seda kompenseerima hakkama, mida Valgevene praegu ei saavuta? E, härra Sansi, palun suur tänu, juhataja. mõningad nädalad tagasi, kahekümne kuuendal aprillil oli meil äh, päev, mil tähistasime kolmekümnendat Tšernobõli katastroofi aastapäeva. ja Valgevene oli tegelikult üks suurimaid ohvreid äh, selles katastroofis ning järelmid on tänagi veel näha ma usun, et see on tõend selle kohta, et tegemist on tõesti Euroopa probleemiga ning piiriülese probleemiga. oluline on see, et me vaataksime oma piiridest kaugemale ning seisaksime selle eest kõik, et selliste tuumajaamade ohutus ning selle konkreetse Valgevene oma oleks tagatud ma mõtlen ka ohutuspoliitiliselt loomulikult ja julgeolekupoliitiliselt ei ole see küsimus äh, mitte vähetähtis, sellepärast et Minsk sõltub ju täiesti Vene Föderatsioonist. energiasõltuvus ning energia turvalisust Valgevenes äh, ei ole kahekümne esimese sajandi kohane, aga üks riik, äh, Ungari Äh, katapulteerub ennast tagasi äh, kahekümnendasse sajandisse, kasutades äh, nüüd seda teise üksuse rajamisel ähm, kasutatavat vana tehnoloogiat, mis on juba ajast ja arust. tahaksin komisjoni ja parlamendi tähelepanu sellele suunata, et me kõike seda tegelikult Ungaris praegu teeme, eh, mida praegu Valgevene puhul siin arutame. iga uus tuumarajatis on tegelikult uus haav, ütleb kõneleja eh, Euroopa Liidu alustalades, sest me püüame eh, taastuvate energiaallikate peale keskenduda oma energia tootluses ning tuumaenergia energiaallikana on loomulikult siin tõkkeks. suur aitäh, härra Ujazdovski. daamid ja härrad, tegemist ei ole üldise aruteluga, vaid väga spetsiifilisega. siinkohal ei saa rääkida energiafurnituurid struktuurist ja sellest, kuidas tuumaenergia on kasulik või muud. tegemist on konkreetse investeeringuga ja see asub väga lähedal Euroopa eh, eh, Liidule, eh, Leedu piirile. tegemist on olulise piirkonnaga nii Poola kui Leedu jaoks. ma pean ütlema, et ma olen natukene üllatunud, olles ära kuulanud nüüd voliniku vastuse. Te räägite sellest, nagu tegemist oleks ainult jälle ühe investeeringuga, mida tuleks tehniliselt äh, hinnata. paljud kolleegid rääkisid siin Tšernobõli katastroofist. meie olime teisel pool äh, raudset eesriiet ja me teame väga hästi, mida tähendab äh, inimeste eiramine, keskkonna eiramine muidugi mõista siin selles projektis on väga palju kahtlusi, aga väga paljud hääled on ka tõusnud selleks, et rääkida Venemaa rollist. tegemist on ju Venemaa poolt rahastatud, kaasrahastatud projektiga. me teame väga hästi, et Venemaa investeeringud tegelikult alluvad ikkagi selle riigi poliitilistele eesmärkidele. kui Euroopa Liit soovib tõepoolest hoolitseda kogu oma mandri turvalisuse eest siis tuleb ja ka tegelikult mm, välispoliitikat läbi viia, siis ei saa lihtsalt maha vaikida seda, et tegemist on Venemaa ehm, poliitilise investeeringuga. suur aitäh, ehm, vaba mikrofon, härra Strojevski. panie przewodniczący! powiem w dużym skrócie nie interesuje mnie skąd białoruś weźmie środki finansowe. küsimus ei ole selles, kust tulevad vahendid äh, tuumajaama ehitamiseks Venemaale. see mind ei huvita, kas Valgevene müüb pärast elektrienergiat, äh, mis on toodetud selles äh, tuumajaamas. ei, mind huvitavad hoopis tuumajäätmed tootmise turvalisus ja see, kas me saame olla kindlad, et kõik toimib hästi. ma tahaksin selgelt välja tuua, et need turvanõuded mis on olemas, neid tuleb selgitada ja tuleb vaadata, mis nendega on. majandusküsimused on üks asi, aga äh, komisjon peaks tõesti kasutama kõiki vahendeid, mis neil on selleks, et äh, seda projekti oma kontrolli all hoida. härra Marias. suur aitäh. Valgevene on üks kõige arenenud äh, riike endisest Nõukogude Liidust ning Lukashenko Äh, äh, arvamused ei peaks mingil juhul negatiivseid äh, mõju endaga kaasa tooma. muidugi mõista, ega ohud ei piirdu ainult riigipiiridega, teame väga hästi, mis Tšernobõlis juhtus ja Valgevene valitsus ja kõik vastutavad isikud uue ehituse puhul peavad võtma vajalikud meetmed selleks, et kinni pidada tehnilistest spetsifikatsioonidest, kuid äh, sama peab kehtima ka Türgi puhul, kuhu samuti hakatakse esi-, ehitama tuumajaamu. piirkonda, mis on, äh, kus on ka suur maavärina oht. samuti on Euroopa Liidus vanu tuumajaamu, mis peavad ka meile muret tekitama, sellest aga me ei räägi. mil ma, me ometi kõigest sellest üldisemalt hakkame rääkima ja millal me hakkame rääkima kõigest sellest, äh, äh, mis kaks tuhat viisteist juba oleks Belgias pidanud kinni olema pandud? suur aitäh, lugupeetud president, volinik, äh, tuumasedeliste turvalisus on äärmiselt tõsine teema ja Euroopa Liidu siseselt ja väliselt väga oluline, ärgem unustagem, et äh, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on samuti tuumajaama reaktorite keskmine eluiga, mis toimivad praegu, on kõrge. see tähendab seda, et nõudmised neil peavad suured, ohud ei ole ka väikesed. nii on näide Almerese äh, jaamaga Hispaanias Portugali piiri lähedal. osad reaktorid tuleb sulgeda seda eh, turvalisuse ohutuse nõueteline selleks, et kaitsta rahva tervist ning ka keskkonda. aga me ei tohi mingil juhul unustada eh, seda, et tuleb äärmiselt ettevaatlik olla ka jaamade lammutamisel, ladustamine ja jäätmete ohtlikkus, kõik on olulised, samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et tuleb äh, tagada energia tootmine. härra Arnot. suur tänu, juhataja. loomulikult olukord äh, Valgevenes on teema, millel on vaja silma peal hoida rahvusvahelisel tasandil ja äh, väga oluline ja vajalik on ka see, et kõik ohutusstandardid on täidetud, aga ma tahaksin täpsustada võrreldes varasema aruteluga seda, et siin on laiem põhimõte, äh, millele me viitasime siin arutelus, ehk siis see, et rahvusvahelised organisatsioonid Äh, keda me Euroopa Liidus toetame, peavad tegutsema ja, ja praegusel juhul viitama ÜRO-le ja IAEA-le, kes täidavad olulist rolli, nii nagu ka laiemas poliitikavaldkonnas saame öelda, et G7, G20, NATO, IMF, rahvusvaheline standardimisorganisatsioon, WTO, OECD, Interpol ja väga paljud teised organisatsioonid on need, millest me tahame olla osa, aga Ühendkuningriigis keskendub arutelu äh, ühele valdkonnale ja me peame siin lähtuma ka laiemast käsitlusest seoses Valgevene teema arutamisega, aitäh! suur tänu! volinik Silanides, palun! Austravetsi, äh, Austravetsi äh, tuumaenergiajaama arutamine on oluline osa meie poliitikast ja lähtub keskkonnakaitse. selge see, et Valgevenel on igasugune täielik õigus alternatiivseid energiaallikaid kasutada, üheksakümmend protsenti riigis kasutatud maagaasist tuleb Venemaalt. loomulikult tuntakse muret ka selle üle, et Valgevenes ehitab äh, tuumarajatise äh, Vene ettevõte ja küsimus on seotud ka tuumajäätmetega ja Venemaa investeeringutega seoses. Valgevene riigina saab alla kirjutada mitmetele lepingutele ilma äh, vastavate nõudmisteta, peab vastama ehitis peab vastama reeglitele, mis on seotud keskkonnakaitsega äh,, lisaks sellele on vaja koostööd ka rahvusvahelise tuumaenergia äh, agentuuriga ja erinevate rahvusvahelised äh, organisi-, organisatsioonidega, ütleb härra Sinadinos. suur tänu, järgmisena saab sõna volinik äh, Stilina Tiides. head kolleegid, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt sooviksin teid tänada teie sõnavõttude eest, mis näitavad, kui äh, kõrged panused on, kui me räägime energiaohutusest. kokkuvõtteks tahaksin ma viidata mõningatele laiematele küsimustele, mis tõstatusid arutelus. aga kõigepealt see, mis puudutab Astravetsi juhtumit. ma tahaksin rõhutada seda, mida ma alguses ütlesin. komisjon jätkab kõikide vahendite kasutamist, mis olemas on, selleks et tagada kõrgemate ohutusstandardite täitmine nii Euroopa Liidu kui rahvusvahelisest põhimõtetest lähtuvalt. selle üle läbi ei räägita. sellepärast meie prioriteediks on nüüd tagada õigeaegne Astrovetsi äh, ohutus ähm, stressitestide rakendamine äh, kooskõlas Euroopa Liidu nõuetega. nagu alati, siis komisjon peab äh, kod-, see parlamenti teavitama kõikidest sammudest, aga tahaksin siinkohal selgelt öelda, et mitmed lahendused tõstatatud küsimustele siin arutelus lähtuvad sellest, et vaja on lõpetada energia isolatsioon ja täiend-, lõpule viia Euroopa energiasiseturg nii Leedu kui ka kogu Balti riikide tarbeks. see tähendab seda, et me peame jätkama koos tööd selleks, et nad täielikult integreerida Euroopa Liidu energiaturgu. hea uudis on see, et me teeme edusamme. me nägime hiljuti elektriühenduste loomist Leedu, Poola ja Rootsi vahel tänu vastavale äh, Litpol linkile ja ja teistele ühendustele, mis ühendavad Balti riigid äh, Euroopa võrguga ja seega on ühendatus oluliselt suurenenud neljalt protsendist ka kaks tuhat neliteist aastal kahekümne kahele protsendile. gaasi küsimuses on töö käimas, lähtudes vastavast ühendusest Leeduga GIPL on esimene gaasiühendus äh, Läänemere idapiirkonnaga ja Mandri-Euroopaga. kui kaks tuhat üheksateist aastal see valmis saab, siis see lõpetab piirkonna gaasi isoleerituse ja mitmekesistab äh, gaasiallikad marsruudid ja osapooled ja lõppude lõpuks aitab vähendada hinda ka tarbijatele. suur osa sellest edusammust tuleneb laialdaselt Balti energiavõrguühenduste plaanist, mis to-, toob kokku kõik Balti riigid, integreerides piirkonda piirkonna Euroopa võrku. see on näide selle kohta, mida me saame saavutada eh, Energialiidu kaudu. aga me peame sellest edust edasi liikuma, meie järgmine väljakutse on tagada see, et Balti riikide sünkroniseerimine teiste lõpeb ja on seotud Euroopa turuga. meie visioon Energialiidust lähtub solidaarsusest, usaldusest, kus räägitakse ühel häälel meie välispartneritega, mis lõppude lõpuks tagab ohutu ja jätkusuutliku Euroopa vastavalt kodanike vajadustele. sellepärast on Energialiit komisjoni põhiprioriteet ja sellepärast oleme me täielikult keskendunud rakendamisele. me liigume edasi käsikäes töötades Euroopa Parlamendiga selleks, et see teoks saaks. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, lugupeetud volinik! ja see arutelu on praeguseks lõppenud, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde tegemist on äh, raportite lühitutvustustega ja esimeseks nendest äh, proua Hoibuchi raport äh, Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus. ja annan sõna raportöörile.